the president. tere pärastlõunat, kallid kolleegid. meie istungjärk, mis kuueteistkümnendal katkes, alustab jälle, palun võtke kohad sisse. tänan. tänan, kolleegid. kallid kolleegid, me alustame tööga, palun võtke kohad sisse ja lõpetage jutud.